oma inimeste huvides, stabiilsuse huvides selles piirkonnas ja sellest lõppkokkuvõttes tõuseb tulu meile kõigile. Grazie commissario. Comunico di aver ricevuto sei proposte. suur tänu, proua volinik. meile on esitatud resolutsiooni ettepanek, arutelu on lõppenud selle üle ja hääletus resolutsiooni ettepaneku üle toimub homme. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on äh, liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus AIDSi, HIV-i ja kaheksateistkümnenda rahvusvahelise AIDSi konverentsi kohta, mis toimub Viinis kaheksateistkümnendast kuni kahekümne kolmanda juulini sellel aastal ma annan kõigepealt sõna Baroness äh, Ashtonile. ma tänan, proua president, lugupeetud saadikud. ma tervitan seda võimalust osaleda siin istungil, kus te arutate AIDS ja HIV ja inimõigusi. see on väga õigeaegne mõttevahetus, üksteist päeva on jäänud kaheksateistkümnenda maailma AIDSi teemalise konverentsi avamiseni Viinis. AIDS levib üha ja põhjustab kannatusi ja AIDSi mõju on eriti hull seal, kus inimõigustest kinni ei pea, peeta ja me teame, et konfliktiolukorrad võivad põhjustada AIDSi leviku laienemise, eriti kui kuritarvitatakse naisi ja lapsi konfliktipiirkondades ja diskrimineerimise vastaste äh, seaduste abil äh, saavad inimesed äh, pöörduda abi saamiseks, aga kui, kui neid häbimärgistatakse, kui seadused ei kaitsta, siis kaks kolmandikku neist ei pöördu abi saamiseks. ekstremaalsetel juhtudel on ähm, seksuaalvähemustele lausa surmanuhtlus äh, ja tähtis on, et need, kes kannatavad AIDSi ja HIV-i käes, saaksid juurde pääseda informatsioonile ja ka ravile. ja neid ei tohi diskrimineerida. selle haiguse tõttu me teame, AIDS ja HIV nakkus eh, on mõnel pool eh, ettekäändeks, et eh, tagasi lükata asüülitaotlused või pagulastaotlused Äh, tihtipeale lapsed ei saa sellepärast koolis käia. Euroopa Liit on kaitsnud AIDS ja HIV-i nakatanute õigusi. nõukogu võttis novembris kaks tuhat üheksa vastu vastavad järeldused ja Euroopa Liidu tegevusprogramm koostati ähm, võitlemaks AIDS ja HIV-i vastu ka välistegevuse kaudu ja panna rõhku just inimõiguste aspektile selles võitluses. Euroopa Liit on reisimisvabadust edendanud inimeste jaoks, kes elavad AIDSi ja HIV-iga. ja me oleme selle vastu, et piirangud kehtestatakse inimestele, kes Ehm, kellel on AIDS või HIV, eh, nad ei saa eh, reisida, nad ei saa elada mõnes teises riigis, see on meile vastuvõetamatu. me näeme, et USA-s ja Hiinas on ka hakatud seda mõistma. viimastel kuudel Euroopa Liidu esindajad mm, Brüsselis ja partnerriikides on mitmeid demarsse selles küsimuses teinud, on avaldatud ka kartus selle üle, et mm, Ugandas, Burundis ja Malawis eh, on kriminaalkorras karustatav mm, omasooliste seksuaalsuhted eh, ja Senegalis on väga pikad vanglakaristused. tähtis on, et kõiki inimhaigusi austataks ka sellisel juhul, kui tegemist on seksuaalvähemustega ning on vaja tugevdada Euroopa Liidu tegevust selles vallas Grazie, iniziamo il dibattito con gli oratori a nome dei gruppi poliitici. suur tänu ja me alustame nüüd äh, fraktsiooni nimel kõnelejatega arutelu ja Rahvapartei nimel saab kõigepealt sõna proua Kolarska-Bobinska kaheks minutiks, palun. ma tänan, proua president, ma tahan tänada parunes Ashtonit selle eest, et ta on täna siin. ehkki jah, teised vaatavad jalgpalli praegu aga meie mõttevahetus on tähtis. see on väga valuline teema. viimastel aastal oleme näinud küll, et ärahoidmisel preventsiooniga ja raviga on edasi liigutud. aga meil on ainult viis aastat jäänud, et aastatuhande arengueesmärgid täita ja vähendada AIDSi ja HIV-i levikut ja uute nakkuste teket. aga paraku mõnedes maailma piirkondades uute nakkuste arv üha kasvab ja mõnede sotsiaalrühmade hulgas, naiste ja tütarlaste hulgas ebaproportsionaalselt suur on AIDSi ja HIV-i nakkus. meil on vaja järgmisi meetmeid, kõigepealt õiguslikud meetmed, julgustamaks neid riike, kes eriti kannatavad AIDS ja HIV-i käes. et nad töötaksid välja vastavad tegevusplaanid ning nad võtaksid vastu ka diskrimineerimise vastaseid õigusakte kaitsmaks nakatanuid. ning eh, me paneme rõhku ka hariduse küsimusele, juurdepääs haridusele on meie jaoks ülimalt tähtis, juurdepääs informatsioonile on meie jaoks ülimalt tähtis. et diskrimineerimise asemel tekiks aktsepteerimine ja mõistmine. seda nii arenenud Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka vähem arenenud riikides. peale hariduse me paneme rõhku ka sellele, et kuivõrd tähtis on juurdepääs teatud ravimitele tähtis on siin meie vabakaubandussuhted eh, Indiaga. ja veel üks probleem, mis seondub Indiaga, nimelt India eh, valmistab odavaid AIDSi vastaseid ravimeid ning samas eh, võib-olla on neil probleeme sellega. härra Kašmar, kolm minutit. E ma tänan, president. parunes Ashton, ma kuulasin teie sissejuhatavat avaldust ja võin ainult öelda, et mulle näib, et ma olen koju tulnud, minu töö on tehtud. ma tõesti kuulasin kedagi ke,, kes mõistab mitte ainult seda, mida me oleme oleme ära teinud ja teeme praegu, vaid mida meil on ka vaja teha selleks, et kaitsta neid, kes on kõige kaitsetumad ja mul on suur heameel, et parlament on otsustanud tõesti eh, õiged sammud astuda ja et on õigustepõhised, kui õigused on olemas, siis saab neid teedmisele pöörata, jõustada kodanikuühiskonna kaudu või valitsuste kaudu. ja ma räägin ka parlamendi raportöörina Eh, aastatuhande arengueesmärkide ülevaatamise osas. kahjuks AIDS ja HIV puhul arvud üha kasvavad, üle kolmekümne kolme miljoni inimese praegu elab AIDSi või HIV-iga. aastal kaks tuhat kaheksa üksi kaks koma seitse miljonit uut nakatanut tekkis ja enamasti Sahara taguses Aafrikas, suurem osa, kuuskümmend protsenti nendest on naised ja lapsed nii et täiesti selgesti niivõrd palju on veel vaja ära teha. meil on vaja isikutele anda valikuvõimalus mm, otsustada oma keha üle. E, e, nad saavad, peavad saama loobuda nendest õigustest, mis neile peale surutakse. eriti e, tihtipeale prostituutidel, transseksuaalidel ei ole muud kui Äh, lähtuda teiste tahtest ja mul on eriti hea meel nüüd selle üle, et me äh, nüüd äh, viitame nendele kõige kaitsetumatele rühmadele. väga palju on nakkusi just prostituutide hulgas, samuti mm, geide hulgas, transseksuaalide hulgas, vanglas süstivate nark-, tarbijate hulgas, ka muudes gruppidel liikuvad, väga liikuvad inimesed on ohus. Eh, Ukraina ja Venemaal näiteks on võtnud nakkuse ulatus epideemia ulatuse. aga Euroopa Liit on juhi rollis võitluses selle vastu ja kaheksateistkümnes konverents Viinis on üks viis, kuidas seda teha. aga see statistika, miljonid, on üks asi, aga mõelge, et üks inimelu, inimene, mida tunneb, kui ta peab elama AIDSi või HIV-iga, kaotanud põlvkonnad, kallimad õed ja vennad, kaotatud elud, milline raiskamine, mingi tohutu kohutav elude raiskamine samas on nak-, HIV-viirusega nakatumine välditav. suur tänu ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel proua Infeld, neli minutit. Uh... ma tänan kõigepealt ma tahan tänada parunes Ashtonit sissejuhatava avalduse eest ja oma mõlemat kolleegi Eh, proua Kolaskat ja Michael Cashmanit eh, öeldu eest ja ma olen täiesti päri sellega, mis äsja kuulsime. ma tahan öelda, et kõige viimaseid asju, mida ära Michael Cashman ütles, et tegelikult on tegemist ärahoitava haigusega ja see just muudab mu väga frustreerituks. väga lihtsate vahenditega ja tasuta on võimalik vältida, mitte midagi ei maksa mõni eh, võimalus ja me võime nii palju häda ja õnnetust ära hoida. kui ma mõtlen peatähtsate asjade peale, siin on mõned märksõnad häbimärgistamine, diskrimineerimine. proua Ashton, ka teie rääkisite sellest, isegi Euroopa Liidus endiselt häbimärgistatakse. kui me vaatame seda, et mõnedes liikmesriikides homoseksuaalidel ei ole lubatud verd annetada, et on endiselt liikmesriike, kes eiravad kõiki põhimõtteid ja seadusi, mille eest me seisame. tahetakse, et deklareeritaks, kas neil on AIDS või HIV, enne kui lastakse nad riiki sisse, isegi Euroopa Liidu liikmesriiki nii et me peame nendega kõigepealt tegelema, alles siis saame rääkida teistele riikidele, kuidas paremini käituda. kui me tervitame reisikeelu keelustamist Euroopa Liidus, siis me saame ka teistelt seda nõuda. veel üks probleem, see kitsarinnalisus, kui tegemist on seksuaalmoraaliga mina olen alati šokeeritud sellest, et siin kojaski on veel inimesi, kes arvavad, et nad ei saa toetada sellist resolutsiooni, mis homme hääletusel läheb, sest selles viidatakse seksuaal- ja reproduktiivtervisealastele õigustele ning naiste seksuaalsele autonoomiale. kui me lihtsalt tunnustaksime neid mõisteid ja neid põhimõtteid kui kõik meie saadikud neid toetaksid, siis juba me saaksime niivõrd palju häda ja viletsust kaotada ja ma lihtsalt ei saa aru, kuidas inimesed ei saa toetada neid põhimõtteid ja ikka vaadata veel silma inimestele, kes kannatavad ja väga tihti on need naised, kes kannatavad nende haiguste käes. nii et ma usun, et see tuli ära mul öelda, autonoomia, naiste õigused selle tunnustamine, et naised ise otsustavad oma keha üle, nemad on need, kes otsustavad ja mitte ainult väljaspool Euroopa Liitu, vaid ka Euroopa Liidu raames. Need on asjad, mis ei maksa ühtegi mm, kopikat. <laughs> juurdepääs ravimitele, piisav tervishoiuteenus, see on ju kõige alus, need on need põhilised inimõigused mis kõlavad ka tänases arutelus, miks me siis keelame neid õigusi? see ei ole ju privileeg ega mingi vastutulek, ei, see on põhiõigus. ja me oleme praegu majanduskriisi oludes, mis on tabanud ka Euroopa Liidu väliseid riike eriti. ja ter-, terve tööjõud on ju tegelikult äh, majandusarengu alus, olgem praktilised. nii et eh, need riigid, kes praegu kavandavad oma eelarvekärpeid eh, arenguabis ja eriti tervishoiu vallas, peaksid mõtlema selle peale. ja ei tohi rääkida siin nendes valdkondades eelarvete kärpimisest. ärgem unustagem ka, et valitsusi üles kutsuda vastutustundlikult tegutsema. ja lõpetuseks ma kutsun üles kõiki fraktsioone, kõiki saadikuid siin kojas toetama homme resolutsiooni hääletusel. Lo... suur tänu ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel proua Haudale poolteist minutit. suur tänu, proua president ma toetan kõike seda, mida ütlesid kolm eelkõnelejat teistest fraktsioonidest AIDSi ja HIV-i kohta ja ma tahaksin tänada ka kõrget esindajat tema suhtumise eest sellesse küsimusse. ma arvan, et see resolutsioon, mille me homme vastu võtame, on väga tähtsaks panuseks kaheksateistkümnendale AIDSi konverentsile, mis peetakse selle kuu teises pooles Viinis ja ma arvan, et sellega on meil võimalik toonitada, kui tähtis on see, et Euroopa Liit teeb koostööd nende riikidega, kus on äh, selline poliitika, mis tõkestab aitamast neid inimesi, kellel on AIDS või HIV ja kus on ka tõkkeid selle haiguse ennetamiseks. ning meie resolutsioonis oleme me öelnud, et on sada kuus riiki, kus on tõkkeid ja et meie välispoliitika üheks suureks ülesandeks on just välja tuua seda, et meil on vaja faktidel põhinevat lähenemist AIDSile. me peaksime võitlema diskrimineerimise ja eelarvamuste vastu ja on väga kurb näha, et äh, paljudes riikides on omasooliste seksuaalsuhted äh, kuritegelikud ja meil tuleb nendele riikidele öelda, et see ei ole midagi, mida võib vaadelda traditsioonide või kult-, traditsioonidest või kultuurist lähtudes, vaid tegemist on lihtsalt inimeste väärika kohtlemistega, inimõigustest tuleb kinni pidada. suur tänu ja nüüd kuue fraktsiooni nimel proua Matias suur tänu, proua president, proua volinik. me hakkame arutelu lõpetama ja väga palju pole enam öelda. kahe tuhande kaheksandal aastal lisandus pea kaks miljonit uut nakatunut ja ka kaks miljonit inimest suri kahe tuhande kaheksandal aastal AIDSi. meil on kolmkümmend kolm miljonit inimest, kes arvatavasti on nakatunud ja kaks kolmandikku nendest inimestest on inimesed, kellel ei ole võimalik saada ravi. tegemist on haigusega, mis, mille puhul ebaproportsionaalselt suur arv inimesi ei saa ravi Saharast lõuna pool asuvates riikides on umbes kakskümmend miljonit inimest, kes pole kunagi ravi saanud, kuigi on nakatunud ja eriti raskelt kannatavad selle haiguse all naised. ja nagu siin juba öeldi, tuleb meil tegeleda ennetustööga ja inimõigusi kaitsta. ma tahaksin komisjoni ja nõukogu üles kutsuda, et nad äh, üleilmselt tegeleksid selle küsimusega. meil on vaja poliitikat, mis äh, väldiks diskrimineerimist, äh, kui inimesed on nakatanud HIV-i või AIDSi ja seda tuleb tagada nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidu väljas. eriti tuleb võidelda nende, selle vastu, et äh, homoseksuaalseid suhteid peetakse kuritegelikuks ja tuleb võidelda ka eelarvamuste vastu, et homoseksuaalsed on, inimesed on need, kes levitavad HIV-i ja AIDSi me oleme väga uhked selle üle, et me anname arenguabi, kuid arenguabi andes ei tohiks me ka kahe erineva mõõdupuuga mõõta, vaid kõiki võrdselt kohtlema. suur tänu ja nüüd saavad sõna iseenda nimel kõnelejad ja kõigepealt saab sõna härra Kelly uh,. ma tänan, proua president. ja ma tahaksin avaldada tunnustust parunes Ashtonile väga tubli töö eest ja selle eest, et väga lühikese ajaga on väga hästi ennast kurssi viinud selle teemaga. minu kogemus AIDS ja HIV-i vallas pärineb paari aasta tagant, kui ma vabatahtlikult töötasin Malawis. ma nägin seda hävitustööd oma silmaga, mida AIDS ja HIV teeb laste hulgas ja noorte hulgas. kaksteist miljonit inimest on selles riigis ja eluiga on nelikümmend kaks aastat keskmine ning ähm, AIDS ja HIV on kõige rohkem levinud selles riigis maailmas ja eriti lapsed kannatavad ja kuuskümmend kaheksa tuhat aastat, äh, kuuskümmend kaheksa tuhat sureb iga aasta ning uute nakkuste hulk on väga suur ja ainult viiskümmend protsendi nendest, kes antiretrosviirusravi vajavad, saavad seda. nii et mida on vaja teha, kõigepealt meditsiiniline abi on kõigepealt vaja ära hoida see haigus ja teiseks ravida siis, kui haigus on Te,. teiseks haridus, jälle äh, tänu haridusele ka paraneb kaasatundmine haigetele ja parunes Ashton rääkis ka kolmandast aspektist, teatud praktikate elimineerimine. tähtis on tugineda inimõigustele ning öö, me teame, kuivõrd hullud praktikad on ähm, näiteks põliselanike pärismaalaste hulgas, kus võidakse kuritarvitada äh, noori tüdrukuid ning me peame koha peal ka ametivõimudega koostööd tegema. Malawis ma nägin, et ma mm, loen ajalehest küll vabaühinduste alast kriitikat, aga neid peeti intellektuaalideks, kes tahavad kultuuriliselt jälle koloniseerida Äh, seda piirkonda, aga mitte aidata seda rahvast võitluses AIDSi ja HIV-i vastu. Per... suur tänu, järgmisena proua Lunatšek, kolm pool, äh, poolteist minutit. suur tänu, president, kõrge esindaja, kolleegid. ma olen väga rahul sellega, et me lõpuks koostame ühisresolutsiooni, loodetavasti toetab seda ka valdav enamus meist. kaheksateistkümnendal AIDSi konverentsil Viinis, mis on minu kodulinn, on teemaks nüüd ja praegu. ja see AIDSile lähenemine saab olema siis õigustepõhine, mida senini ei ole kasutatud. kõik kõnelejad juba siin on öelnud, et AIDSi tagajärjeks on see, et haigestunud inimesi tõrjutakse, marginaliseeritakse, neid ei nähta ühiskonna tavapärase osana. me peame nad aga tooma tähelepanu keskmesse. ma tahaksin kõigile meelde tuletada, et meie kahe tuhande esimese aasta TRIPS-i resolutsioon ütles, et eelkõige äh, äh, eelistada tuleb tervishoidu kommertshuvidele eriti puudutab see Haitsi kus, kus kuuskümmend protsenti haigestunutest on naised ja tüdrukud, kellel on traditsiooniliselt Aafrikas vähem juurdepääsu tervishoiule. siin tuleb mängu ka patendi küsimus, äh, ravimite kättesaadavus vaesematele inimestele nüüdseks, nagu öeldud juba, on peamiseks kannatajaks naised ja lapsed, ennem olid võib-olla kannatajaks gei mehed, aga nüüd enam mitte. nüüd kannatavad tõesti naised ja lapsed ja ka mehed. seega ma kutsun kõiki teid üles homme ähm, hääletama resolutsiooni poolt, tagamaks, et inimõigusi kaitstakse kõigi puhul, eriti nende puhul, kes kannatavad AIDSi käes suur tänu, nüüd härra Mikolašik, härra Mikolašik, kaks minutit. chorobou a napriek pokroku v medicíne ešte stále zabíja milióny obyvateľov. AIDS on surmav haigus ja vaatamata tohutule infole, mida me juba oleme saanud selle haiguse kohta, on paratamatu ikkagi see, et inimene, kes on haigestunud ei, AIDSi, sureb mõne muu haiguse tõttu, näiteks tuberkuloosi tõttu. erinevad uuringud ütlevad, et peamiselt haigestutakse mitteturvalise seksi tõttu. aga mõelgem selle üle, kes täpselt levitab seda haigust. me oleme juba kuulnud siin, et tavaliselt inimesed, kes tegelevad kummaliste seksuaaltegevustega, esi-, annavad osutavad seksuaalteenust, nemad levitavad neid haigusi. ärgem olgem naiivsed, ärgem teeselgem, et näiteks eh, iganädalased eh, terviseuuringud lahendaks selle probleemi, mina olen ise arst, ma tean väga hästi, et kui keegi tuleb igal esmaspäeval arsti juurde, siis võib ta selle haiguse vahepeal saada ja hakkab seda juba ka levitama. nagu juba öeldud, on üks haavatavaid gruppe seksuaalteenuse osutajad ning ka homoseksuaalid. see kogukond on tavaliselt üsna ähm, kinnine, mitme partneriga seks on tavaline ja AIDS levib sageli kiiresti. me peame selle probleemiga lahend- äh,, äh tegelema. ma toetan loomulikult uute ravimite väljatöötamist, antiviraalsed ravimised, ravimid ei ole lõplikult tõhusad ja seitsmendas raamprogrammis saame me vahest leida uusi molekule, mis aitavad neid inimesi ravida ma toetan Aafrika aitamist igas aspektis, sest Aafrikas on miljoneid inimesi ja meie moraalne kohus on neid aidata, eriti Sahara taguses Aafrikas. suur tänu, nüüd vaba mikrofon. härra Jakolina. suur tänu, president. täna ilmselgelt rohkem kui kunagi varem on AIDS ohuks tervisele mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal. tuhanded ja tuhanded inimesed surevad. ja arengumaades on see käegakatsutav fakt, niisiis me peame olema endiselt valvsad, me peame tegelema rohkem ennetustööga, ravi, ravimite väljatöötamisega, aga eelkõige peame eraldama rohkem ressursse, me peame tagama, et neid rus-, ressursse kasutataks ka õigesti, me peame toetama peresid, sest AIDS äh, muutub juba pere, perede probleemiks. me peame tagama, et teatud käitumismudelid äh, muutuvad tervislikumaks. ning ma arvan, et me peaksime tagama ka selle, et me astume suure sammu edasi üldises tervishoius, seda me praegu pole veel teinud, suur tänu. suur tänu, proua Wortmann, palun. suur tänu. viieteist kuni kahekümne nelja aastased olid need, kes eelmisel aastal põhiliselt nakatusid. noored inimesed on need, kes alahindavad nakkumisohtu, nad ei tea haigusest midagi, nad on liiga noored, nad ei mäleta kaheksakümnendatel aastatel tehtud teavituskampaaniaid ja koolides ei räägita AIDSist ja HIV-ist piisavalt. Eurobaromeetri uuring kahe tuhande viiendast aastast näitas, et suurem osa Euroopa Liidu kodanikest leidis, et Euroopa Liit peaks rohkem AIDSi ja HIV-i vastases võitluses osalema. see küsitlus näitab ka, et äh, meil on väga palju pooltõdesid ühiskonnas levinud. meil on vaja uusi kampaaniaid selleks, et neil jõuda nende erinevate gruppideni ja selleks, et äh, vältida nakatunute häbimärgistamist. suur tänu, suur tänu, proua Võrtmann ja nüüd saab sõna härra Papa-Nikolau üheks minutiks. suur tänu, president nagu juba öeldud proua Vertmanni poolt äsja, kuigi praegusel hetkel on selle surmava haiguse, haigusesse nakatunud kolmkümmend kolm miljonit inimest maailmas, on miljoneid ja miljoneid inimesi ka maailmas, kes ei tea sellest haigusest midagi, kes ei tea, kui ohtlik on HIV, AIDS seega me peame olema valvsad, me peame veelgi rohkem aitama kaasa teadlikkuse tõusmisele, me peame võitlema ka sotsiaalse tõrjutuse vastu umbes kolmkümmend protsenti HIV AIDSi nakatunud inime-, inimestest ei ole tegelikult teadlikud sellest, et nad võivad selle viirusega edasi anda. seda viirust peaks pidama ülemaailmseks tervishoiu prioriteediks ning ma arvan, et komisjon peaks tõhustama oma sellealaseid jõupingutusi. rohkem tuleb rõhutada just noorte inimeste teavitamist. ja eelkõige tuleb võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu. suur tänu, proua volinik. suur tänu, president. kõigepealt tahaksin ma öelda, et Viini, ma olen kindel, et Viini konverents aitab meil paremini tagada seda, et äh, inimesi kaitstaks AIDSi eest, AIDSi nakatamise eest ja nakatunud inimesed juba saaksid ka korralikku ravi, nagu siin on mitmeid kordi täna õhtul öeldud. samuti tahaksin ma üle korrata, et me suurendamegi veel oma tegevust selles valdkonnas nii Euroopas kui ka suhetes kolmandate riikidega, olgu nad siis meie piiridele lähedal või teistel mandritel. kahjuks olen ma Lähis-Idas Viini konverentsi ajal ja ei saa seal osaleda, aga minu kolleeg, komis-, vol-, volinik Taali, kes on tervishoiu- ja tarbijakaitsevolinik, osaleb seal ja kõneleb ka avaistungil. paljud komisjoni teenistused mitmetest valdkondadest osalevad seal ja ma kutsuksin ka kõiki konverentsil osalevaid saadikuid kohtuma Euroopa Komisjoni teenistustega, nad tutvustavad meie kõiki tegevusi, ähm, mida me selles valdkonnas oleme ette võtnud. aga kokkuvõttes, lõpetuseks tahaksin ma teha seda, mida paljud saadikud juba siin on teinud. ma räägiksin ühe isikliku loo, ma mäletan, ma tean, et täna on Lõuna-Aafrikas oluline jalgpallimäng, aga mul tuleb meelde üks lugu Lõuna-Aafrikast paari aasta tagusest ajast, kus mind viidi autosõidule linnast välja. inimene, kes oli minu autojuht, rääkis HIV ja AIDSi probleemist Lõuna-Aafrikas. sellega tegelevad paljud inimesed ja, ja näiteks ka Annie Lennox, laulja, kellega minagi olen koostööd teinud ja autosõidul maal ütles autojuht, et valige välja üks suvaline küla, millest me oleme mööda läinud, sõitnud ja siis ma valisingi ühe sula, suvalise küla, kuhu me sõitsime siin siis sisse ja läksime surnuaiale. autojuht ütles, et Aafrikas on traditsioon, et äh, hauakivi ei panda paika ennem aastaaja möödumist inimese surmast niisiis, väikesed ristikesed tähistavad inimesi, kes on surnud viimase aasta jooksul. ja ma jalutasin seal surnuaial ringi ja seal oli sadu selliseid haudu. ja minu autojuht ütles lihtsalt, need on AIDSi ohvrid. auväärsed saadikud, ma nägin täiesti mõttetut tragöödiat ja ma tervitan kõiki saadikuid, kes koostasid selle resolutsiooni ja ma kinnitan teile, et ma annan oma parima selle ellurakendamiseks. suur tänu! Euh, allons... suur tänu, kõrge esindaja! sellega on see arutelu lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ja ühis- ja